Herzlichen Dank. Herzlich willkommen. daamid ja härrad, tere tulemast, väga kena, et teist olete kohale olete jõudnud. Äh, umso schneller geht's, ich wollte Sie bitten. teeme nii kiiresti kui võimalik, kui te olete nõus, sellega siis kolmanda ja neljanda vahetame ümber. kui kellelgi midagi selle vastu ei ole. ja ja üheksas hääletus toome ka ettepoole. Wird die spanische Ministerin durch den Secretary ja neljanda päevakorrapunkti suhtes me muudatusi hääletama ei pea, see lihtsalt on nii. kui te olete sellega nõus, siis on nimetatud muudatustega päevakorra, päevakord vastu võetud. tuleksime päevakorrapunkti neli juurde. ja siis me vahetame arvamusi, kolleeg Franco vastutab selle eest ja kui te olete nõus, siis ma annaksingi nüüd sõna kolleeg Francole, palun, sõna on sinul Äh, suur tänu, härra esimees, tuletan me teile meelde, et see, mis puudutab Euroopa Liidu keemilise, bioloogilise, radioloogilise tuumajulgeoleku suurendamist, see kuulub äh, liikmesriikide pädevusse. samas aga koostöö Euroopa harmoneerim-, Euroopas poliitikate harmoneerimiseks tundub meile ülioluline olevat. seega Euroopa plaan Euroopa Liidu keemilise, bioloogilise, radioloogilise ja tuumajulgeoleku jaoks ehk KBRT on äh, väga suur samm edasi terrorivastases võitluses. üheteistkümnendast septembrist äh, kaks tuhat üks on äh, see oht olnud ju erinevatel kujudel vägagi reaalne. selle plaani peamine plaan, mis hõlmab endas umbes sada meedet, on toetada liikmesriikide poolt äh, vastu võetud äh, meetmeid selles valdkonnas ja leida siis äh, raamistik sügavama koostöö jaoks nii era- kui ka avalikule sektorile. nii et pall on nüüd liikmesriikide väljaku poolel ja me peaksime neid üles kutsuma see plaan nii kiiresti ja nii tõhusalt kui võimalik rakendada. on möödunud terve aasta Äh, nimelt kahekümne neljandal juunil kaks tuhat üheksa tegi komisjon omapoolse avalduse ja tegelikult äh, aasta aega ooteaega ilma parlamendipoolse poliitilise sõnumita on ikka väga pikk aeg. võimalus, et äh, massihävitusrelvad satuvad terroristide kätesse, on üks meie julgeoleku kõige suuremaid ohtusid ja seega isegi, kui Euroopas pole veel olnud ühtegi sellist suurt taolise relvarünnakut, peaksime me siiski ennast halvimaks ette valmistama. nii-öelda räpase pommi koostamine, ehitamine, kasutades selleks kuskilt varastatud tuumaainest, võib äh, olla tõsiseks probleemiks, sama puudutab antraksi rünnakuid, äh, mida me oleme näinud näiteks Ühendriikides. loomulikult me ei taha paanikat tekitada, kuid me peame tagama selle, et äh, avalik äh, see, et ametkonnad võtaksid vastavad meetmed vastu, et sellist ära hoida. meie toetame holistlikku ja ratsionaalset lähenemist, mis äh, rajaneks siis kolmel sambal, ennetamine, kaitse ja reaktsioon minu meelest on meil vaja kolme lähenemist ka seega, siis me peame olema valmis ja tahtma reageerida rakendamine ning eh, teadustegevus. Euroopa Liit peaks suurendama jõupingutusi rahvusvahelisel tasandil selleks, et mitterelvastumise relv, eh, normidest kujuneksid ülemaailmsed ja et eh, jõuaksime lõpuks siis keemiliste ja bioloogiliste relvade keelustamiseni ITRE pädevus, selles osas kutsun ma oma raportis üles ähm, mõistlikule koostööle liikmesriikide vahel, on äh, liikmesriike, kes selles valdkonnas on kaugemale liikunud kui teised, kuid kindlasti me ei peaks tänast tehnoloogiat hakkama äh, uuesti leiutama, äh, koondagem parem eksperdid võrgustikesse ja äh, Eh, koondagem siis eh, kogemused. tagumine aeg on minu meelest ka selleks, et me saaksime paika Euroopa tööstuspoliitika tsiviiljulgeolekuks, mis baseeruks siis ühistel standarditel ja ühtsel sertifitseerimissüsteemil, aga ka eh, siis koostoimevõimelisel vahenditel. kriteeriumid on Ameerika Ühendriikide turul väga karmid, see tähendab seda, et meie ettevõtted seal konkureerida ei saa, seega me peaksime sama tegema ka siin, panema paika kriteeriumid, samas äh, siis õõnestamata meie enda tööstuse konkurentsivõimet. ühtlasi peame rakendama ka rakendusteadusi äh, tuumajulgeoleku valdkonnas enne kui aga käivitame suured teadusprogrammid, äh, vaadakem, millised on tänaspäevase tehnoloogia poolt pakutavad võimalused. uurigem seda, kuidas seda kõike turule tuua. Äh, härra esimees, rõhutan ka seda, kui oluline on ühtsete koolituskeskuste loomine Euroopas, et me saaksime anda struktuuri sellele, mis on tänaseks juba teada toetan ka struktuurset rahvusvahelist äh, koostööd meie partneritega. kolleegid, muidugi mind huvitab vägagi see, mida teil on öelda selle kohta, mida mina ise siin olen praegu just rääkinud, aitäh! aitäh! Äh, järgmisena annan sõna sotsiaaldemokraatide variraportöörile suur tänu, mind nimetati sotsialistide ja demokraatide variraportööriks selles küsimuses ning mul on väga hea meel teha koostööd härra Frankoga ja öö, äh, olen on teinud koostööd ka kõikide teiste kolleegidega, kes on selle teemaga tegelenud. meil on olnud siin kaks etappi, mis on seotud siis olnud öö, äh, KBRT tegevuse parandamisega. üks aasta tagasi täpselt jõudis meieni komisjoni ettepanek ning komisjon ja nõukogu on juba rakendanud meetmeid, vajalikke meetmeid ja meie aga samas oleme siis äh, praegu rakendusmeetmete alguses. rakendusaruanne äh, jõuab meieni aastal kaks tuhat üksteist komisjonist ülemaailmne praktika on näidanud seda, et teema on kiireloomuline Äh, ja ei saa katastroofe ka äh, vältida, näiteks nagu Haiti maavärin, äh, linnukri-, seagripp ja Meksiko lahe naftakatastroof, selliseid asju tuleb ikka ja jälle et, ette ja, ja nende jaoks on meil ka vaja sellist plaani, millega kiiresti oleks võimalik reageerida. mainiksin ära ka mõned probleemid, mis meie jaoks selles äh, raportis on kirjas. nii nagu härra Franco ütles, me peame keskenduma just nimelt teadus- ja arendustegevule, tegevusele äh, ja sellele, kuidas äh, KBRT tooted teha turvalisemaks, see puudutab nii ennetustegevust, aga ka seda, kuidas me suudaksime mõistlikult vastata äh, terroristide poolt kasutatavatele relvadele. teadusuuringud, äh, selle jaoks äh, võiks vahendeid ette näha seitsmendast raamprogrammist, samas aga leian ma, et on äärmiselt oluline selles osas, mis puudutab terroristlike rünnakute ennetamist, välja arendada andmebaas, kus oleks siis kirjas kõik ähm, KBRT ained, seda, selles osas tuleb koostööd teha Europoliga selleks, et nende ainete liikumist järgida, avastada nende nii-öelda peidukohad ja nii edasi. ning äh, Euroopa Komisjon peab kasutama ära iga võimaluse, mida pakub näiteks internet selleks, et jälitada terroristide tegevust ja Äh, loomulikult tuleb ette näha meetmed, äh, millest oleks kasu äh, force majeure'i juhtudel kodanikele. ja muidugi leida kõikvõimalikud infoallikad ähm, KBRT toodete osas. Euroopa Parlament peab olema pidevalt teavitatud sellest, millised on teadusuuringute erinevused, erinevad etapid ning meie pädevuse alusel ja vastavalt Lissaboni lepingule tuleb meiega nõu pidama, nõu pidada KBRT tooded ja nende kasutamine on meie kodaniku julgeolekule väga oluline ja me peame olema valmis reageerima igas olukorras. kuid reageerida tuleb vastutustundlikult koostöös, mis on, mis oleks siis paika saadud komisjoni ja nõukoguga. suur aitäh, Paul Rüübik, palun. aitäh, härra esimees tahaksin tänada kolleeg Frankot, sest turvalisus on meie kõigi jaoks ju väga oluline küsimus ja meie kui eurooplased peame siin osas võtma endale senisest suurema vastutuse. leian, et komisjon läheb siin osas õiget teed. eeskätt, kui me räägime ennetusmeetmetest, kui me suudame ennetavalt efektiivselt tegutseda, siis me saame eh, tõhusalt edasi liikuda, eriti siis, kui me jälgime, mida Euroopa Liidu liikmesriikides selles osas on juba ära tehtud. Eh, ma leian, et kogemuste vahetus peaks olema üleüldine ja läbipaistev eh, ja et me ei peaks mitte ükshaaval üksteiselt õppima, vaid et me vahetaksime omavahel omale olemasolevaid kogemusi ja ennetusmeetmete plaane. Äh, selline plaanide võrdlus, hädaolukordade, õnnetusjuhtumite ennetusplaanide võrdlus annaks meile ajalise edumaa ja oleks mõttekas seda enam, et see kajastab äh, kahekümne seitsme liikmesriigi turvalisusekspertide kogemust. see öö, äh, tagaks meile ka tõepoolest kõrgetasemeliste plaanide valmimise. ma leian, et see aitab võima-, annab võimaluse võrrelda toimuvaid arenguid selleks, et eeskätt majanduskriisi tingimustes oleks võimalik üles ehitada toimekas julgeolekuarhitektuur, mis toimiks tõepoolest siis, kui äh, seda peaks vaja minema Äh, selles mõttes oli väga tore, et volinik Oettinger kutsus külla ka naftatööstus äh, ettevõtted ja äh, selle tarnijad selleks, et tõepoolest ühiselt ette valmistada sisulisi plaane olukordadeks, kus Mehhiko lahel aset leidnud sündmused võiksid ka meie piirkonnas koorduda meie jaoks on oluline Euroopa kodanike jaoks turvalise keskkonna loomine, aitäh! Äh, kollektuuri järgmisena, palun. aitäh! ka mina tänan kolleeg Frankot tema tehtud töö eest ja ma olen nõus iseäranis sellega, mida äsja ütles kolleeg Rüübih. sest asi on ühel poolt teadmises ja teisel pool ohu teadvustamises. selles mõttes on oluline, et me tõepoolest seni teadaoleva parima praktika rakendaksime ühise turvalisuse vankri ette kahekümne seitsmes liikmesriigis on suurepäraseid kogemusi, mida me võiksime siinkohal ära kasutada, seetõttu ühinen kolleeg Rüübichi tehtud ettepanekuga. Euroopa Liidu liikmesriikide ekspertide eh, konsultatsioonid, nõupidamised eh, suurema turvalisuse tagamiseks on erakordselt teretulnud see annab äh, võimaluse meil saada ülevaade sellest, milline oleks nende vastus äh, ohu tekkimise korral. tahaksin siinkohal lisada vaid üht. Äh, pean seda väga oluliseks. see on väga tundlik teema, aga ma arvan, et vähemalt ükskord peaksime selles osas asjad selgeks rääkima asi on järgmises. selles valdkonnas on informatsioonil mängida nii positiivne kui negatiivne roll, sest et informatsioon kui selline on erakordse tähtsusega ennetusmeetmete rakendamise jaoks on erakordselt oluline, et inimesed teadvustaksid endale, milliste ohtudega on tegemist ja et nad suudaksid valida instrumendid, et sellele ohule vastu astuda. teisalt, ja sellised kogemused on meil ka juba olemas, kui meelde ainult tuletada möödunud talvegripi epideemiat siis liikmesriikidelt äh, laekuv informatsioon äh, meile tutvustatud, tutvustatud teave ja kui see vahendati elanikkonnale, see kutsus elanikkond esile suure mure, ärevusseisundi. Äh, see tähendab, me kutsusime seda teavet levitades esile reaktsiooni, mis tegelikult ei olnud äh, korrelatsioonis tekkinud ohuga. ja seetõttu on see väga tundlik teema. meie jaoks on erakordselt oluline endale selgeks, endale selgelt aru anda, missugune mõju võib informatsiooniga ebaõigel ümberkäimisel olla nüüd ma annan äh, sõna komisjoni esindajale, härra Reimands, palun. Thank you very much, uh, Mr Chairman and of course uh, suur tänu, härra esimees, ja kuulasin muidugi huviga seda, mida ütles raportöör, variraportöör ja komisjoni liige muidugi on täiesti tõsi, et see teatis võeti vastu äh, juba aasta aega tagasi ja asjad on äh, edasi liikunud, nõukogu on selle tegevuskava eelmise aasta lõpus vastu võtnud ja ainus, mis mul teile siis öelda on, on see, et äh, esimene nõuandekogu kohtumine tõusi, toimus juba veebruaris, see on siis äh, liikmesriikide ekspertide kogu, kes aitab komisjoni ja ka liikmesriike tegevuskava rakendamiseks, äärmiselt oluline nõukogu seega ja tegeleb ka nende küsimustega, mida siin täna tõstatati. alagrupid on ka iga tegevuskava eraldi liini jaoks välja mõeldud, selleks et tagada kõige paremad ekspertteadmised, mis liikmesriikidel on muidugi oleme üritanud tagada ka selle, et meil oleks teadusuuringute kava, mis vastaks äh, nende väljakutsetel, nendele väljakutsetele, mis on äh, määratletud äh, ja seda kõike era- ja avaliku sektori koostöö alusel, nagu te teate. ootame põnevusega teie siis edasisi arutelusid ja teie edasised märkused on ka teretulnud, kuid kõik need märkused, mis täna on tehtud, väärivad ka minu toetust, nii et sellega ma piirduksingi, suur tänu! suur aitäh, sellega on see päevakorrapunkt läbi. ma viitan veel sellele, et juulikuus me tuleme selle teema juurde korraks veel tagasi ja nüüd ma teeksin teatavaks järgmise päevakorrapunkti. küsimus on Euroopa standardiseerimissüsteemi tulevikus me peaksime veel korra hääletama selleks, et homme selles osas otsust langetada, annan sõna kolleeg Pütikhoferile suur aitäh! Äh, see nii tülikas ja igav teema nagu standardimine muutub nüüd ükskord ometi aktuaalseks läinud nädalal toimus kaks äh, tööhommikusööki, mille käigus me arutasime seda standardimise küsimust ettevõtluse esindajatega. lisaks sellele arutati seda ka äh, IMCO komisjonis. ise õppisin sellest arutelust nii mõndagi kõnelustest, ka, aga ka kolleegidega jäi mulle mulje, et mõningad punktid, mida ma katsetasin siin sõnastada, on sellised, mis on leidnud positiivset vastukaja. eeskätt see punkt, mis käsitleb VKE-sid. kui me siin kirjutame, et silmas tuleb pidada Äh, läbipaistvust ja avatust, mis on samas ka WTO jaoks olulisteks põhimõt-, põhimõteteks. ja seda nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil. VKE-de seisukohast lähtudes on probleemsed kolm, kolm valdkonda, need on kulutus, kulutused. esiteks, kulutuste puhul on eriti tähtis, et et standardimislõivud oleksid väikesed ja neid tuleks maksta põhjendatud juhtudel ja et seda saaks teha online režiimis on oluline teisalt, et standardid oleksid lihtsustatud ja lõpetuseks tahaksin viidata sellele, et nagu ka täna oli juttu kuulamisel IMCO komisjonis, et standardite puhul on oluline arengu ja teadusuuringute vaheline koostöö muuhulgas teadlastega. ja viimane punkt on tehnilist laadi, see puudutab punkti number kümme. ma viitasin sellele, et oleks tore, kui komisjon püüaks meie rahvusvaheliste partneritega koordineerituse poole e, e,. meie saksakeelses tõlkes on viidatud siinkohal koostööle, ma leian, et see on liiga tugev väljend, siin peaks sobima pikem koordineerimine. võin sind rahustada, e, see punkt on nüüdseks juba ära parandatud. härra esimees, härra Pütikohver, kallid kolleegid, kõigepealt lubage avaldada toetust härra Pütikoferi suurepärasele tööle selle arvamuse ettevalmistamisel. tema seisukohad kindlasti parandaks Euroopa standardiseerimissüsteemi ja ma toetan jõupingutusi teha sellest süsteemist avatum ja läbipaistvam. kõikide huvipoolte kaasamine on väga oluline samm selle eesmärgi suunas ning kindlasti tuleb tagada see, et keskkonna- ja tarbijaorganisatsioonid saaksid ka oma sõna sekka öelda nende standardite kujundamisel. üks kõige olulisemaid võtmepunkte on kindlasti äh, tagada korralik standardite rakendamine ja järelevalve nende osas, peaksime aga ka abikõlbulikkuse kriteeriumid paika panema nendele asutustele, kes standardeid paika panevad. me peame lõpuks tagama ka selle, et äh, meil on piisavalt informatsiooni standardite osas ning äh, ette peaks nägema ka võimaluse äh, toestatud infokampaaniate korraldamiseks. Frau Tikau als nächste. kolleeg Tikala, palun. suur tänu, härra esimees. mina omalt poolt samuti sooviksin tänada härra Pütikoferit selle arvamuse koostamise eest, aga tänu talle ka selle täna hommikul äh, IMCO-s korraldatud kuulamise eest, vot selliseid äh, kohtumisi peaks meil olema rohkem. sellepärast, et äh, see temaatika ei ole Euroopas väga hästi tuntud, kuigi tegemist on äärmiselt olulise teemaga nii Euroopa konkurentsivõime jaoks kui ka siseturu toimimiseks. ja seepärast arvan ma, et selle arvamusega peaksime me pöörduma komisjoni poole, paludes neil kiirendada komisjoni poolt lubatud teatise vastuvõtmise kiirendamist, teatis puudutab siis Euroopa standardiseerimissüsteemi, mis oleks natukene integreeritum tänasest. see teatis on otseselt seotud siis kogu selle standardiseerimispaketiga ja on äärm-, äärmiselt oluline leida need meetmed, mis peavad seal sees olema. sees olema tegevuskavas, mis selle teatisega kaasas käib ja mis äh, muuhulgas peaks äh, siis tagama Euroopa sta-, äh, integreerituma standardiseerimissüsteemi äh, tõhusama süsteemi, kus äh, standardeid äh, saada oleks äh, lihtsam, eriti innovaatilistele ja düma-, dünaamilistele ettevõtetele, ja annaks siis Euroopa Liidule võimaluse oma rolli mängida rahvusvahelisel tasandil. ning muidugi tagaks ka jätkusuutlikuma rahastamise, mis on seotud standardiseerimisega. ja tahaksin liituda härra Pütikohveriga, kui ta ütleb, et kahjuks on nende standardite täitmise maksumus äh, VKE-dele lihtsalt liiga kõrge. kuigi need VKE-d on äh, tihti äh, väga innovaatorlikud, kellel on palju häid ideid, kuid kahjuks neil juurdepääsu lihtsalt nendele standarditele kulude tõttu ei ole. Euroopa standard muidugi on väga oluline tööstussektorile, just selles sektoris pannakse alus meie konkurentsivõimele ja me eemaldame nende standarditega tõkkeid juurdepääsuks turule, juhul muidugi, kui kõik need standardid järgivad. ja lõpetuseks ma ütleksin, et on ülioluline tõesti ära oodata see teatis, kuigi kahjuks isegi täna hommikul nägime me seminaril, et ei ole meil piisavalt koostööd ühelt poolt siis ülikoolide vahel, teadusuuringute keskuste vahel ja standardiseerimisametite vahel. on väga oluline, et ülikoolid äh, oleksid rohkem kaasatud äh, standardite väljatöötamisse. mina arvan, et meie komisjon peab olema pidevalt äh, kursis sellega, mis toimub ja teavitama peab meid nendest asjadest komisjon Eh, mandaat on ju selleks komisjonile antud ja see mandaat eh, puudutab siis roh-, eh, otseselt standardiseerimistegemist ja finantstegevust, aga selle mandaadi osas meil peaks olema järelevalve. suur tänu, härra Pütikofer, esitame ka ma-, paar muudatusettepanekut, kuid kindlasti need muudatusettepanekud ainult rikastavad seda teksti ega ei õõnesta seda sugugi ja tõstab veelgi suuremasse tähtsusesse standardiseerimisküsimuse ja tänki, hea võsitsende. kolleeg Rüübich, suur aitäh! mul on väga hea meel, et me oleme jõudnud selle normimise ja standardimise arutamise juurde. Need on väga olulised momendid VKE-de jaoks. see annab neile võimaluse olemasoleva tehnoloogilise teabe ärakasutamiseks seda olukorras, kus sellega on seotud innovaatilisus kui niisugune. samas on tegelikult väga keeruline alati õiget standardit leida, seetõttu ma leian, et me peaksime koos komisjoniga mõtlema, kuidas on viia, võimalik viia asi nii kaugele, et inimene tõepoolest võimalikult kiiresti, kõige lühemat teed pidi jõuaks õige talle vajaliku standardini ja see tähendab seda, et dokumentatsioon peaks olema võimalikult mitmekeelne selleks, et kogu Euroopas oleks võimalik tõepoolest neid standardeid kasutada. teiseks, kui me räägime standardimise ja norm, normimisega tegelevatest asutustest, siis on oluline nende struktuur ja nende tegevus üldse, meil oleks vaja olemasolevaid äh, standardimisega tegelevaid asutusi äh, sertifitseerida, selleks, et me võiksime nende töö kvaliteedis olla tõeliselt kindlad. ma arvan, et äh, seejärel peaks järgnema nende akrediteerimine, selleks et me võiksime tugineda kvaliteetsele teenusele mille, mille teenusele, mille kvaliteet muutuks järjest paremaks. ja see äh, lihtsustaks ka standardite vastastikust tunnustamist. see saaks sel juhul kulgeda automaatselt. sest et äh, selline koostöö niisuguste standardimisasutuste vahel eh, looks hea võrgustiku kogu Euroopa tasami, tasandil, eh, lihtsustaks VKE-de tööd ja kui see eh, standardimine oleks tõepoolest ühtlustatud, harmoniseeritud, siis tagaks see VKE-dele kiire ja hinnalt soodsa juurdepääsu standarditele suur aitäh, kolleeg Lange, palun. aitäh. ma tahaksin jätkata sealt, kus härra proua Tikau lõpetus, härra Püdikhöfer, kas me ei peaks kutsuma komisjoni üles viima läbi Euroopa Liidu normimisreformi ja tegema seda võimalikult kiiresti sellepärast et tekib terve rida küsimusi, te kõnetasite, te puudutasite neid oma sõnavõtus, aga need on tõepoolest teemad, mis vajavad üle-euroopalist reformi. selleks, et tõepoolest tõsta asi pea pealt jalgadele. me peame tõepoolest vastama küsimusele, kuidas on võimalik Euroopa norme kehtestada äh, üleilmastuvas maailmas nii, et nad tõepoolest toimiksid. see tähendab ühelt poolt seda, et normimisprotsesse on vaja kiirendada ja teisalt eh, kuidas me saaksime neid rakendada nii, et kui me räägime innovaatilisusest ja uuendustest, et me tõepoolest selle käigus rakendaksime eh, teaduse ja tehnika viimast sõna aga praegu me seisame silmitsi sellega, kui pikk on tegelikult see normimisprotsess sellest ajast hetkest alates, kui eh, luuakse näiteks mingi seinakontakt kuni selle normimiseni ja kuni selle seeria tootmisse jõudmiseni, seega puudut-, seega puudutab see Äh, tegelikult meid kõiki Euroopas, see puudutab meie aega, meie poolt tehtavaid kulutusi, see puudutab äh, tööhõivemeetmeid. jah, ma tean küll, et väikese ja keskmise suuruse ettevõtete jaoks on tegemist terve küsimuste kompleksiga. kuid ma ei usu hästi, et ka nende jaoks võiksid olla standardite ja normidega seonduvad kulutused liiga suured, sest me räägime tegelikult äh, paari-kolme äh, tuhande suurusest, äh, euro suurusest kulutustest. aga kui niisugused kulutused tehakse, siis saavutavad VKE-d ka majanduslikku kasumit, mis omakorda kulutused tasakaalustab. suur aitäh! proua Satori, palun! aitäh! põhimõtteliselt olen nõus sellega, mis siin on juba öeldud. ma arvan, et selles esimeses arutlusfaasis peaksime me siseturu standardimise ja normimise küsimusi käsitlema nii, et me saaksime aru, millistest kulutustest on jutt. Äh, samas, kui me räägime VKE-dest, siis tekib Euroopa tasandil terve rida erinevaid probleeme, probleeme äh, selles mõttes, et äh, selle Euroopa tasandiga kaasnevad järjekordsed kulutused. me peame tõepoolest tulevikus äh, normimist jätkama, norme lihtsustama, ent samas tagama, et standardeid ja norme saaks kasutada seetõttu leian ma ka, et me peame tõepoolest kogu Euroopa see ühtlustama kehtestatud nõudeid ja koordineerima standardiseerimist ja normeerimist puudutavat tegevust sest kui me Euroopas eh, muudkui aga võtame vastu uusi reegleid ja norme, siis me peame tegelikult ka vaatama, kuidas me neid rakendada suudame, samas jälgima seda, mis toimub teistes riikides. ja siis me eh, nende vestluste käigus saame ka teada, milliseid eh, positiivseid ja negatiivseid tagajärgi kehtestatud reeglid meie jaoks kaasa võivad tuua kolleeg, annan sõna kolleeg. suur tänu, ka mina omalt poolt äh, tahaksin äh, toetada äh, härra Pütikohverit selle arvamuse koostamisel. ta on valinud väga hea vahendi. Need standardid, millest me räägime, puudutavad tooteid, kaupu ja teenuseid mis äh, tulevad siis meil ähm, võõrriikidest, ehk teisisõnu, tegemist on ekspordistandarditega. ning teisisõnu on tegemist siis Euroopa tarbijate kaitsega. Äh, üks asi, mis aga äh, minule tähelepanu, minu tähelepanu on köitnud ja ei olegi võib-olla seotud otseselt härra Pütikoferi raportiga, mis keskendub jälle konkreetsele küsimusele, kuid puudustab see siis kontrolle, kontrolliprotseduur. me võime standardeid suurendada, karmistada, see on täiesti vajalik, kuid siiski mulle tundub, et kontrollid ja kontrollimenetlus Euroopas praegu ei ole piisav eriti kui me vaatame seda, kuidas on asi lahendatud Ameerikas ja suurtes tärkavates majandustes ka ja meil on terve rida standardeid, mis on määratletud, kuid me samas ei tea absoluutselt, kas neid ka järgitakse, sest meil ei ole kontrolli kogu, mis ähm, tõhusalt seda asja saaks kontrollida. ja Euroopa standardiseerimistegevuse kontekstis oleks kasulik, kui me sellele konkreetsele tähelepanu ka tähelepanu pööraksime, millised on kontrollimenetlused, kes seda teeb ja kuidas on tagatud see, et need standardid, mis me oleme paika pannud, neid ka täidetakse, eriti Euroopas toodetud tooteid ja teenuseid arvestades, aga ka imporditavate teenuste ja toodete puhul. aitäh, palun kolleeg Bütikofer. aitäh, tänan kõiki kolleege, kes sõna võtsid, tahaksin lühidalt vastata esitatud küsimustele. komisjoni osakonna juhataja kinnitas mulle täna hommikul, et komisjonil on kavas sügisel või hiljemalt järgmise aasta alguses, nagu oli öelnud volinik Dajani, esitada omapoolne dokument, see tähendab seda, et kõik need Eh, selles arvamuses väljendatud seisukohad leiavad kindlasti komisjoni poolses dokumendis oma kajastatust. see tähendab seda, et me oleme algatanud protsessi eh, algatusraporti kaudu selleks, et anda parlamendipoolne panus eh, standardimispaketi tekkesse. kui me räägime küsimusest, kas kulutused on kõi-, kõige kesksem teema. ma ei väidaks, et see on määrava tähtsusega küsimus. see on üks probleemidest, üks on osalus, on liikmesriike, kus VKE-del on väga head tegevustingimused, teisalt on riike, kus VKE-d lihtsalt ei suudagi ennast läbi närida kõikide standardite ja normideni, kuna see on väga keeruline. ma leian, et standardeid ja norme ei saa ju tegelikult VKE-dele ka kätte jagada, see, sellega me läheksime vastuollu turust, turureeglitega. kuid Äh, see, et neil on võimalik neid saada võib-olla teatud soodustingimustel, see on hoopis teine jutt. see oleks see, mida me saaksime teha äh, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete suhtes. seega kulutused ei ole väikesed, kuid nad ei mängi määravat rolli. palun, komisjoni esindaja suur tänu, ma olen nõus sellega, mida ütles härra Pütikohver. me oma standardiseerimise paketi esitada üsna pea, nii nagu komisjon täna ütles, ka teatise selle kohta avaldada ja ka seadusandliku eelnõu esitada ja tegevuskava selle aasta lõpuks. Te küll eh, tahate, et me reak-, reageeriksime kiiresti, kuid samas peab sellele protsessile aega andma. me ju nõuame midagi uut standardiseerimise vallas. me meil oli väga selge raamistik äh, käes, me nimelt tahtsime harmoniseerida standardeid äh, uueks lähenemiseks. järsku nüüd aga ütleme, et me tahame koostööd Euroopa standardiseerimisorganisatsioonide vahel innovatsiooni valdkonnas ja see läheb palju kaugemale tänasest raamistikust. ja sellepärast jah, tuleb positsioone muuta, selle kõigega tuleb tegeleda, kuid kõigepealt tuleb mõista seda kõige poolt, selles osas tuleb kokkuleppele jõuda ja võib-olla ei olegi vaja seadusandlikult muudatust, kuid tuleb vaadata, milliseid vahendeid kasutatakse. ja selle võiks läbi proovida võib-olla äh, tööstuses endas, enne kui me sellele rohelisele tule anname, sellepärast et praegu standardiseerimissüsteem toimib suhteliselt hästi ja seega uuendused ei peaks äh, hästi toimivat süsteemi äh, lammutama. aga täiesti selge on see, et me nõuame praegu midagi muu, uut standardijatelt. me nõuame neilt midagi uut Euroopa seadusandluse kontekstis. ja siin ongi see meie kõige suurem uus väljakutse. nagu ma ütlesin, me käivitame need läbirääkimised nüüd, kuid see on protsess mis peab tulema alt ülesse suunast. me peame tegema seda koos standardiseerimisorganisatsioonidega ja ettevõtlusega, sellepärast et seda protsessi dikteerida komisjon ei saa. see on koostööprotsess. nii et ma saan aru, et te tahate, et asjad laheneksid kiiresti, kuid ärgem unustage ka seda, kui lubate sellist isiklikku seisukohta avaldada. aitäh! viitan kool kordades sellele, et me leppisime kokku, saada kokku homme kell seitseteist null null. see on väga oluline, et me saaksime ka tõlke. ma tänan kõiki ja sellega on see päevakorrapunkt läbi ja kogu istung tänane. ja me tõite minna järgmisele istungile. ja koordinaatorid palun jäävad saali ja järgmine kord kohtumegi homme